Lena Eki raport, vabandust. Äh, Kalinovski. Kalinovski, palun. suur tänu, härra president. Lääne, Läänemeri on Euroopa Liidu ühine ressurss ja sellepärast me peame astuma samme selleks, et kaitsta Läänemerd meie iseenda ees. see paistab äh, olevat paradoks, kuid äh, mõningad majandussektorid, nagu näiteks põllumajandus ja tööstus, kui neid ei hallata, Äh, nagu kord ja kohus mõjutavad negatiivselt meie ökosüsteemi ja seetõttu on meie kohustuseks kanda hoolt selle eest, et hoolimata vajalikest majandusinvesteeringutest kaitseme me ka meie äh, loodusressursse ja sealhulgas ka Läänemerd. kui me selle meelest, kui meil see meelest ära läheb, siis äh, on sellel negatiivsed tagajärjed majandussektoritele, kes seda ressurssi kasutavad ja seetõttu riikide ülene koostöö tähend-, koostöö on hädavajalik selles valdkonnas ainult tänu ühistele pingutustele. koostöös Venemaa teadlastega õnnestub meil luua ühine Läänemere kaitsesüsteem ja me saame ühiselt kasutada seda potentsiaali loominguliselt. suur tänu! ja nüüd lähme Tšipluna raporti juurde. Teie soovis sõna härra Jaar, palun. suur tänu, härra president ma tervitaksin Eestit Eurotsoonis ja mul on väga hea meel selle üle, et Eurotsooniga liitub uusi liikmeid. see näitab, et ühise, ühine valuuta on ka üks integratsiooni näitajaid, aga on stabiilsuskriteeriumid, mida tuleb austada. mulle jääb sageli mulje, et juba pikaajalised euroala liikmed äh, omavad äh, nii-öelda eriõigusi. ma arvan, et me peame kõik eeskirjadest kinni pidama ja kui äh, eeskirjadest kinni ei peeta, siis tuleks neid karistada. Neid kinni, mitte kinnipidajaid karistada. suur tänu! ja nüüd palun proua Sirje Viir

suur tänu ja nüüd äh, proua Andrik Jäneva. härra president, ma hääletasin selle raporti poolt ja kõigepealt tahaksin ma siin äh, õnnitleda Eestit äh, Euroopa Parlamendi otsuse puhul ja selle puhul, et Europarla-, Euroopa Parlament on lubanud esimese jaanuaril kaks tuhat üksteist eurol liituda euroalaga. euro seisab täna silmitsi mitmete väljakutsetega ja Eesti liitumine euroalaga on selgeks sõnumiks neile, kes jäävad küsimärgi alla äh, euro äh, ühise valuuta tuleviku. meie peaksime Eesti otsusekindlust eeskujuks võtma, Eesti pingutusi eeskujuks võtma, Eesti on pingutanud selleks, et liituda euroala perega. me peaksime arvesse võtma ka seda, et Eesti saavutas äh, suurepärased majandustulemused äh, või vajalikud kriteeriumid majanduskriisi tingimustes. E-, Eesti on meile teistele liikmesriikidele eeskujuks äh, liitumisele euroalaga ja Eesti on eeskujuks ka praegustele euroala liikmetele, iseäranis neile euroala liikmetele, kes äh, alahindavad euroala kriteeriumite ja eeskirjade väärtust. suur tänu ja nüüd läheme edasi Tšernetski raporti juurde, mis käsitleb Euroopa Liidu kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist äh,. raport, który... suur tänu, härra president. raport, mille me täna vastu võtsime seda raportit oli väga raske koostada. sarnaline heakskiidu andmise raport võeti vastu novembrikuus, alles novembrikuus ja see tähendab äh, seda, et me peame teostama järelevalvet Euroopa Liidu äh, kulude üle ja meil oli mitmesuguseid reservatsioone, äh, meie institutsioonides valitseb usalduskriis ja hoolimata erinevatest probleemidest ja raskest dialoogist nõukoguga oleme me eelarve täitmisele heakskiidu andnud nõukogule ja ma loodan, et tulevikus nõu-, meie koostöö nõukoguga avatum ja dokumendid, mis saadetakse Euroopa Parlamendile eelarve kulutuste kohta, on tulevikus täpsemad ja et me saame need ka, neid ka korrapäraselt. ja lõpuks see kuulus džentelmenide kokkulepe, härrasmeeste kokkulepe, mis seitsmekümnendatel vastu võetakse, me loodame, et seda muudetakse tulevikus nii, et Euroopa Parlamendil on tõesti tõeline ja jooksev mõju eelarve täitmise üle suur aitäh, proua Fox, härra Fox. suur aitäh teile, president. minule teeb väga suurt muret see, mida hiljuti ütles Euroopa Ülemkogu eesistuja, kes ütles, et liikmesriigid on äh, nõus esitama oma eelarveprojektid kõigepealt Euroopa Liidule ja alles siis oma liikmesriikidele, kuid see on täiesti vale. see on pigem äh, härra Van Rompuy katse liikmesriike kallutada, anda, andma rohkem volitusi Euroopa Liidule. kui liikmesriigid tõesti Euroopa Komisjonile esitaksid eelarve enne kui oma liikmesriigile, siis mindaks vastuollu liikmesriikide suveräänsuse põhimõttega. ning ma arvan, et äh, härra Van Rompuy võib olla kindel, et äh, alamkojale, Briti alamkojale esitatakse eelarveprojekt kindlasti enne kui Euroopa Liidule, see on täiesti kindel. muidugi võivad need liikmesriigid, kes soovivad suuremat fiskaalintegratsiooni, seda ka püüda, kuid sellised riigid nagu Ühendkuningriik ei loobu, loovuta iialgi oma suveräänsust, aitäh! aitäh ka teile! Lähme edasi Ladfordi raporti juurde. proua Sinclair lugupeetud president, suur aitäh! ma hääletasin Sarah Ladfordi raporti vastu ja mitte sellepärast, et ma ei usu õigusele, suulisele ja kirjalikule tõlkele kriminaalmenetluses, sest loomulikult on tähtis, et kriminaalmenetluse osalised saaksid tõlke, kuid mulle tundub, et selles, selles raportis pannakse liiga palju rõhku konventsioonile, millega Äh, Ühendkuningriik liitus aastal tuhat üheksasada üheksakümmend kaheksa, ma ei saa aru, miks, miks me oleme valinud äh, sellise tee. ma usun, et te tegelikult seda teate isegi, me püüame Euroopa Liidust teha nii-öelda suurriiki ja sellepärast olen ma sellele vastu. ma arvan, et liikmesriigid peavad otsustama, mida nad oma kohtumenetluses teevad. Euroopa Liit ei ole riik, mitu korda peab seda kordama? härra Batsen suur aitäh, president! mina ja Ühendkuningriigi kolleegid iseseisvusparteist jäid erapooletuks, kuid mitte sellepärast, et me oleksime põhimõtteliselt vastu sellele, et kriminaalmenetluse osaline võiks saada äh, sobiva tõlke, kirjaliku või suulise, kui ta satub äh, välisriigis kohtu ette. kuid äh, mulle tundub, et me peame täitma Stockholmi programmi ja harmoneerima õigussüsteemid. kui me vaatame, milline on Euroopa vahistamismäärus, siis tundub mulle, et minnakse vastuollu nende kaitseklauslitega, mida sätestab Inglise õigus ebakohase äh, vahistamise vastu. kõik, kes usuvad, et liikmesriikide kohtud peaksid saama kaitsta oma kodanikke, kõik need peavad olema vastu Stockholmi programmile ja liigsele harmoneeritusele, aitäh! suur aitäh ka teile! edasi Baueri raport, mis tagasi lükati. kas on kolleege, kes soovivad Eduard Baueri raporti alal anda selgitusi, kõigepealt proua Andrekiene? ja siis proua Sinclair. proua Andrekiene, suur aitäh teile, president! ma tahaksin öelda paar sõna Surjani raporti kohta, mis käsitleb paranduseelarvet, ma hääletasin selle poolt. lugupeetud proua Andrekiene, me räägime praegu Poweri raportist, Poweri raportist, mis tagasi lükati. kas te kuulete mind? mulle tundub, et te võtsite sõna, et kõnelda Suurjani raportist. aga kui te soovite rääkida Suurjani raportist, siis seda te peate tegema kirjalikult, sest seda käsitleti lihtmenetluses, nii et saate selgitada oma hääle andmist, kuid ainult kirjalikult. nüüd käsitleme me Power raportit, see lükati tagasi ja sõna saab proua Sinclair. suur aitäh, härra president ma hääletasin samuti vastu, mul on väga hea meel, et äh, meie koda samamoodi tegi, et see tagasi lükati. ma hääled-, äh, ma esindan Midwestlandsi piirkonda Ühendkuningriigis, kus töötuse protsent on üks suuremaid ning inimesed selles piirkonnas, nagu ka kõikjal mujal, püüavad luua väikeettevõtteid. enamik äh, töökohti tegelikult tulebki VKE-dest Ühendkuningriigis ja Poweri raport on lihtsalt rünnak VKE-de vastu see näitaks, et kui te asutate mõne väikese ettevõtte, siis te ikkagi peate alluma ülereguleeritusele, te peate kogu aeg täitma mingeid pabereid ja mul on väga hea meel, et parlament selle tagasi lükkas, ma loodan, et komisjon ega parlament ise uuesti seda käsitleda ei võta, sest ma leian, et VKE-de tegevust ei tohi üle reguleerida. meil on vaja majandusele sisse puhuda uus hoog ja mitte seda üle reguleerida, aitäh. suur aitäh onorevole Dorfmann presente? Nemmeno, cancellato. kas on veel sõnasoove? proua Mastella? mina hääletasin selle raporti poolt, sest minu jaoks on oluline, et Euroopa tarbijad teaks, mida tema toit sisaldab see, seda siis Sommeri raporti kohta, on hea, et me toiduaineid märgistame ja loomulikult me ei taha liigset bürokraatiat, kuid me tahame, et oleks olemas äh, toidualane ohutus, et tarbijale oleks tagatud ohutus ning äh, toiduainete tööstus on nüüd soostunud esitama lisainformatsiooni. ma leian, ma pean väga huvitavaks, et äh, tarbijatel nüüd on võimalik saada lisainfot mida komisjon on võib-olla soovinud liigselt lihtsustada. raportöör tahab, et toiduainetel toodaks välja äh, toiduainete täpne koostis, et see peab olema pakendile kirjutatud, kuid äh, selle kohta on olemas ka siseriiklikud reeglid. ja Euroopa Komisjon on kahjuks, äh, kahjuks välja töötanud omapoolsed standardid, ilma et ta oleks nõu pidanud vastavate asjatundjatega. tähtis on meeles pidada, et äh, liikmesriigid peavad neid küsimusi enne piisavalt uurima ja alles siis vastu võtma õigusaktid, aitäh. Äh, ai, suur tänu, härra president, loomulikult peavad tarbijad teadma, mis on selles toidus, mida nad söö-, söövad, kuid me arvame, et see uus märgistus muudab olukorda Euroopas. kui inimesed äh, tahavad süüa tervemalt, siis eh, või tervislikumalt, siis on vaja neid eh, koolitada, on vaja kõigepealt rääkida lastele, mida tuleb süüa. Eh, kui te olete aktiivne, kui te ei söö liiga palju, siis loomulikult aeg-ajalt võib šokolaadi võtta, aga see pole kogu aeg söömiseks mõeldud. suur tänu, nüüd on sõna Marju Perillol suur tänu. mina hääletasin eh, selle raporti vastu. tegelikult ma hääletasin muudatuse vastu, mis toob sisse eh, selle kolmevärvilise märgistuse, nagu on eh, liikluses foorituled. mulle tundub, et see on ülelihtsustatud süsteem ning see ei anna õiget informatsiooni tarbijatele. tekib oht, et liberaliseeritakse äh, äh, pool valmistoitude, poolfabrikaatide turgu, kõik need äh, külmutatud pitsad, muud asjad, need on kõik vähem tervislikud tooted, see ei äh, edenda üldsegi mitte tervislike toodete kasutust. ja e, kui me räägime veinidest või alkoholist, siis on ju toote e, päritolu selgelt olemas. proua Oviir, palun. Maikrov härra president mul oli õigel ajal käsi püsti ka eelmise raporti aru kõnede voorus see tähendab proua baueri ja kui ma äh, sommeri raporti osas lõpetan siis ma räägiks ka sellest äh, ma andsin ka kirjaliku soovi sisse nii et viga ei ole minus et ma sõna ei saanud. aga rääkides proua sommeri raportist siis raportöör on ära teinud väga suure ja tubli töö ja ma pooldan õigusselgust sest ühe kindla reeglistiku vastuvõtmine asendaks senist normide rägastikku seega ma toetasin määruse vastuvõtmist. ma olen gda toetaja sest selline märgistus annab hinnangu vaba info selle kohta kui palju energiat ja toitaineid on ühes toiduportsjonis. tarbimisotsuse tegemisel on selline info teretulnud kuid ma ei toetanud värvikoodide süsteemi sisseviimist see süsteem annab toodetele subjektiivse hinnangu ega anna tarbijale infot selle kohta kuidas tasakaalustatult ning oma vajadustest lähtudes toituda valgusfoorisüsteem jagab toidud ju tegelikult headeks ja halbadeks mõistlik oleks aga rääkida headest ja halbadest toitumisharjumustest. kas ma võin jätkata proua baueriga? no no eh, eh, queste sono dichiarazioni di voto sul rapporto sommer. ei seda ei saa teha sest ainult sommeri raportit saab praegu kommenteerida someri raporti kommentaarid on lõppenud tulete tagasi baueri juurde. noi non abbiamo avuto una richiesta se vuole fare un commento adesso. Äh, ma arvan et kui te tahate proua baueri raportit kommenteerida siis tehke seda praegu. No, tänan selle võimaluse eest ma hindasin proua baueri tööd ma olen selles komisjonis ja nägin kui palju pingutusi ja kui pika aja vältel ta tegi. minu meelest ei ole otstarbekas feesid tuua sisse sellesse määrusesse sest neid katab teine määrus nimelt number ja ülereguleerimine ei ole siinjuures mitte positiivne nii et seetõttu ei toetanud ma komisjoni ettepanekute mahahääletamist ega toetanud ka raporti tagasilükkamist. suur tänu e, nüüd on sõna härra kalinovskil. suur tänu president põhimõte selle resolutsiooni taga on, oli selline, et igal pool Euroopa Liidus on toiduained ühtmoodi märgistatud, et asi oleks selgem kõikide tarbijate jaoks Euroopas. tänu nendele harmoneeritud lähenemistele, tänu harmoneeritud reeglitele on inimestel kergem mm, valida, mida nad ostavad nad saavad paremini aru, millised ained ei ole nendele soovitavad, nad ei eh, tarvita allergeene mm, kogemata kombel. Euroopa eh, peaks tõepoolest ühtlustama eh, oma turgu, aga kui me muudame märgistus toiduainetel ja kui ei ole selleks üleminekuperioodi, siis see toob kaasa tõsised probleemid tootjatele. ja nüüd on sõna äh, proua Mark Junil. suur tänu. parlament hääletas äärmiselt tähtsat dokumenti. ma toetan seda otsust, mille me vastu võtsime. tõepoolest, meil on vaja tarbijaid informeerida ning oluline on see, et info, mis nendeni jõuab, on õige, et seda saaks lihtsalt lugeda. ma olen alati meie tarbijate eh, tarbija huvide kaitsel seisnud, aga me peame ka tegema vahet olulise ja ebaolulise informatsiooni vahel. meil on vaja luua süsteem, mis eh, soodustab eh, olulise informatsiooni lisamist pakenditele suur tänu, eh, proua. ja nüüd on eh, sõna härra Stellartil. härra president, daamid ja härrad. parem eh, informatsioon tarbijatel on äärmiselt oluline, see on hea viis rasvumisega võitlemiseks, kuid samal ajal me peaksime vähendama bürokraatiat ning see otsus, mille me täna vastu võtsime tagab selle, et tarbijale antakse palju informatsiooni, kas see on ka tõhus asi, seda me peame alles eh, tulevikus vaatama, aga kahtlemata on vaja tervislikku toitu, rasvumise vähenemist, need asjad tegelikult peaksid eh, toimuma loomulikul teel, kõigepealt eh, peaks inimesi paremini õpetama, eriti koolis, aga eh, praegusel hetkel eh, bürokraatiavastases võitlemises läksime me vastupidist eh, teed. meil on olemas kohustuslikud toite, toidu väärtuse märgistused ja me ikka lisame neid juurde ja juurde ja igatahes mina arvan, et niimoodi me rasvumisega ei võitle. järgmine kõneleja Eh, suur tänu, härra president. Eh, mina ja teised eh, leiboristid hääletasime Sommeri raporti poolt, sest me arvame tõepoolest, et me peame edasi minema kahes valdkonnas, päritolumaa ja aga siiski meil on aga meil on vastuväide sellele, et me tõmbame maha eh, eh, vabatahtlikud skeemid, milles osalevad eh, tootjad ja näiteks Ühendkuningriikides meeldivad inimestele niisugused skeemid. vaadakem siis, kuidas, kuidas nende rahvuslike skeemide elluviimisega jääb äh, nõukogus ja kui need foorituled äh, ei meeldi kõikidele, siis ma arvan, et igatahes, kui on olemas väga head siseriiklikult toimuvad äh, skeemid, siis peaksid need alles jääma. suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra Pattonile, see puudutab majanduse juhtimist. president, mina hääletasin selle resolutsiooni vastu sellel ei ole muidugi mingit õiguslikku eh, eh, mõju, aga tegelikult eh, see näitab seda suunda, kuhu läheb Euroopa, Euroopa, Euroopa Liidu jaoks. nagu me täna hommikul kuulsime, härra Barroso ja fraktsioonide juhid tahavad, et niimoodi läheks. praegust eh, finantskriisi eh, nähakse väga heana, sellepärast et niimoodi saab suurendada Euroopa Liidu võimu, aga mina esindan eh, Londoni Cityt ja temal seisab ees häving tänu Euroopa seadusandlusele. see hävitab meie majanduse tervikuna. üks mõistlik asi, mis selles resolutsioonis oli, oli äh, härra äh, Piperi äh, ettepanek, mis võimaldab Euroopa Liidu liikmetel lahkuda Euroopa ühisraha sfäärist, aga see kahjuks hääletati maha. nüüd me lõpetame kuni kella kolmeni.